alustame koosolekutega. enne seda toimus äh, kinnine koosolek, mis käsitles äh, liitumisse läbi, läbirääkimisi Euroopa inimõiguste äh, konventsiooniga. ennekõike tahaksin ma tervitada aseesimeest kes tuli meie koosolekule. ma tervitan teda suure heameelega, sest tal on väga pädev meie tööd tegema ning meid aitama. ta loob grupi, mis peab paika panema meetmed, kuidas teha järelevalvet parlamendi liikmete kohalviibimise kohta ning äh, võib isegi toimuda teatav äh, kodukorra muutmine. niisiis ma tervitan, mul on väga hea meel, et ta on meiega, samuti meie kolleeg äh, Peteringi, kellel on ka suur osa meie töös tahaksin kõigepealt äh, teile teatada mõningatest äh, aspektidest, mida me käsitlesime koordinaatorite äh, koosolekul. nagu teate, siis üheksandal ja kümnendal detsembril toimub Ungaris Budapestis koosolek, mille osaliseks on nii akadeemilise, poliitilise kui ka ühiskondliku Ungari osaliste nagu juba öeldud, siis ungarlased osalevad suuremas, suurema, nende osalus on suurem, kui on lävendiga paika pandud kosa, koosolekul osaleb ka äh, härra Tahv ning äh, Gurmai. kui te olete sellega nõus, siis on see vastu võetud Londonis ja äh, Cambridge'is kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal jaanuaril toimub veel üks kohtumine. edaspidi saate täpsemat informatsiooni selle reisi kohta, praegu mul ei ole midagi rohkem öelda koordinaatorid uurisid ka seda, kuidas parlamentide delegatsioonid liikmesriikidest peaksid esitama taotlusi meie delegatsioonidega kohtumiseks ning otsustati, et meie menetlusviis on üsna paindlik üritame teha nii, et rahvusdelegatsioonid saavad osaleda meie töös, juhul kui nendel taotletud päevadel toimub meie koosolekul. juhul, kui meil koosolekut ei toimu, siis üritame me korraldada kohtumise juhatuse tasandil või siis ainult esimehega. mulle näib, et äh, ka libekomisjonilt äh, palutakse seisukohta komisjoni raporti suhtes, mis puudutab eh, Lissaboni lepingu eh, põhivabadusi. koordinaatorid leiavad, et eh, komisjon ei peaks mitte mingisugust seisukohta väljendama nii palju siis minu poolt, nüüd aga läheme edasi oma päevakavaga. kaheksas punkt meie päevakorras näeb, on juba eile mõnes osas käsitletud, ehk siis Euroopa tasandi erakondade rahastamine nagu te teate, siis äh, järgmisel aastal peab äh, parlament äh, esitama antud määruse suhtes oma raporti ning meie raportöör, kelleks on nimetatud Marietta Giannaku, Giannakau, kes selle raportiga tööd teeb erakondade rahastamiseks pandi paika ka komisjoni poolt teatavad eeskirjad ning me peame uurima ka omalt poolt, millised need eeskirjad täpsemalt on. kindlasti näitab Marietta Giannakao meile täpselt välja, millised on temapoolsed ettepanekud ning ta räägib meile ka edasisest ajakavast. suur tänu, esimees nagu te isegi ütlesite, meil on tähtaeg ja selleks on viieteistkümnes veebruar. ja meil on vaja selleks kuupäevaks Euroopa Parlamendi poolne raport koostada, mis lähtub peasekretäri raportist erakondade rahastamise kohta. härra Veles eh, koostas oma raporti õigeaegselt Äh, nimelt septembris. kuid kahjuks äh, bürool kulus väga palju aega selle raporti heakskiitmiseks ühel oma koosolekutest, mis tähendab seda, et on peaaegu praktiliselt võimatu kinni pidada viieteistkümnenda veebruari tähtajast. ma tahaksin rääkida nüüd sellest ajakavast, äh, lähtudes sekretäriaadis toimunud aruteludest. kõigepealt teeme ettepaneku korraldada avalik kuulamine jaanuaris koos ekspertidega. miks me sellise ettepaneku tegime? seda põhjusel, et selle küsimuse vastu on üles näidatud väga suurt huvi ja on väga palju huvi ka erakondade staatuse küsimuse suhtes. ja see tuleb välja ka meie päevakorra punkti nimetusest. me arutasime seda sekretäriaadiga ja kuulasime ära koordinaatorite erinevate poliitiliste fraktsioonide seisukohalt ja otsustasime korraldada kahekümne kuuendal jaanuaril sellise kuulamise, et keskenduda läbipaistvuse küsimusele, õiguslikele küsimustele ja äh, majanduslikele küsimustele ja seejärel me esitame omapoolse äh, raporti projekti eh, kolmekümne esimesel jaanuaril ja muudatusettepanekute tähtaeg peaks olema seitseteistkümnes veebruar ja komisjonis hääletus viieteistkümnendal märtsil kaks tuhat üksteist ja täiskogul hääletus aprillis. see on konkreetne ajakava, on selline, mida võiks heaks kiita, kuna viimati aastal kaks tuhat kuus kui me koostasime hindamisraporti kahe tuhande kolmanda aasta määruse põhjal, me toimisime samuti. me kiitsime raporti heaks märtsis ja seetõttu ma teen ettepaneku äh, nõustuda selle väikese viivitusega ja see väike viivitus ei ole meie süül tekkinud ja minu soovitus on heaks kiita see ajakava selle väikese hilinemisega. rääkides nüüd avaliku kuulamise programmist, ma olen kindel, et sinna hulka kuuluvad ka ähm, mõttevahetus ja arutelud, ma ei lasku nüüd detailidesse äh,. lisaksin vaid, et, et äh, määruse eelnõu, nii nagu see muudeti aastal kaks tuhat seitse ja ma viitan siin kahekümne kolmandal tekstile äh,, on võimaldanud rakendada paindlikumat ja vähem bürokraatlikumat menetlust erakondade rahastamisel ja minu hinnangu põhjal see vastab enamike erakondade vajadustele ja nõuetele. loomulikult me oleme arutanud seda erakondade peasekretäriaadidega, lähtudes äh, Klaus Velle raportist ja kutsume nad ka avalikule arvamusele oma mõtteid väljendama, mis on eriti tähtis selle eelseva raportiga seoses. et me oleme korduvalt Euroopa Parlamendis arutanud küsimust Euroopa määruse vajadusest, mis ähm, käsitleks ka erakondade toimimist, kuna rahastamismehhanism on kehtestatud see on asjakohane küsimus ka meie raportit silmas pidades, me peaksime mõtlema, millist korda me peaksime kehtestama, et luua Euroopa taseme erakondade moodustamiseks ja rahastamiseks ühine platvorm. esimees, mulle tundub, et tegemist on küsimusega, äh, mis ilmselt äratab suurt huvi ka üldsuse seas nagu te teate, äh, liikmesriikides on see teema praegu küsimuse alla seatud, kuna erakondade rahastamine on tekitanud väga palju vastuolulisi seisukohti ja seetõttu ma leian, et meil lasub kohustus selgelt, läbipaistvalt esitada meie seisukohad erakondade rahastamise küsimuses inimesed peaksid tundma, et Euroopa Liidus täidetakse kõiki asjakohaseid eeskirju ja läbipaistvuse nõued, äh, kui räägitakse rahastamisest. nagu te teate, äh, kogu selle äh, olukorra taustaks on tõsine finantskriis ja kui tutvuda ajakirjanduses avaldatuga ja minu kodumaal avaldatutega, siis te leiate väga palju kommentaare, mis mitte alati ei ole õigeid kuid siiski tehakse viiteid Euroopa kulude suurusele ja on teatud ähm, poliitilisi erakondi, keda mainitakse sellega seoses. ja ma usun, et selle raporti koostamise abil meil on võimalik reageerida nendele väidetele ning selgitada äh, eeliseid, mis kaasnevad erakondade rahastamisega suur tänu, proua Janaku. ma usun, et nimetatud raport on märkimisväärne samm, sest see ei piirdu ainult erakondade nii-öelda majanduslike aspektidega, vaid tuleb arvestada seda, et erakonnad moodustavad olulise lüli Euroopa integratsioonis me oleme arutanud ka äh, härra Tahviga äh, niimoodi ühtset valimisseadust, aga see on ainult võimalik ainult siis, kui erakonnad eksisteerivad, seega teie raport on äärmiselt oluline. kas komisjoni liikmed soovivad sõna võtta? härra Tahv, palun. jah, esimees, ma nõustun teiega, et see on huvitav küsimus ja äh, kiireloomuline, me peame sellega tegelema nii kiiresti võimalik. mul oleks hea meel, kui ma näeksin peasekretäri koostatud dokumenti Klaus Velle, Euroopa Parlamendi peasekretäri poolt koostatud dokumenti, praegu kehtiv finantsmääruse rakendamise kohta. kui seda oleks võimalik laiali jagada, siis oleks sellest palju kasu. ma samas aga tähendan, et vabariiklaste partei äh, USA-s hiljuti toimunud vahevalimistel kulutas kokku neli miljardit dollarit. neli miljardit dollarit seega, kui me satume äh, skeptikute ja kriitikute noolte alla, kui me laiendame neid rahastamisvahendeid ka Euroopa erakondadele, peaksime olema suutelised oma seisukohti kaitsma. härra Guerrero, palun. suur tänu, esimees ma leian, et nimetatud raport, tegelikult see määrus, millest me räägime, äh, kujutab endast väga olulist määrust. ja me ei peaks tundma süütunnet, kui me sellega tegeleme, vastupidi. me peaksime olema veenduma, selles, et erakondade rahastamine on kriitilise tähtsusega küsimus. sotsiaaldemokraatide variraportöörina tahaksin ma alustuseks öelda, et et äh, erakonnad mitmes meie liikmesriigis ja Euroopa poliitilises korras etendavad olulist rolli näiteks avaliku arvamuse kujundajatena ja nad etendavad ka olulist rolli Äh, rahva tahte väljendamisel. seega nad on eluliselt tähtsad institutsioonid demokraatia sujuvaks toimimiseks. Euroopa Liidus need institutsioonid on samuti kriitilise tähtsusega institutsioonid Euroopa ülesehitamisel ja Euroopa kodanike kaastamisel sellesse protsessi, tagamaks meie kodanike poliitilise tahte väljenduse Euroopa tuleviku küsimuste lahendamisel erakondade rahastamine, ükskõik millist valemit ma ei, ka ei kasuta, on siiski hädavajalik süsteem ja see süsteem peab toimima. kui me võrdleme erinevaid rahastamisviise, siis kasutatakse riigiti erinevaid lähenemisi, erinevaid valemi, on riike, kus raha tuleb põhiliselt eraallikatest, teistes riikides riiklikest allikatest ja on riike, kus äh, on nii era- kui avalikud rahastamisallikad ühendatud äh,. eraallikatest tulevad rahastamised muudavad erakonnad rohkem sõltuvaks äh,, orjastavad neid ja poliitilise partei sõltuvus suureneb sellisel juhul. seetõttu me ei peaks tundma süüd, kui me kaitseme erakondade rahastamist avalikest allikatest. ja siin tehtud ettepanek seisneb selles, et meil on vaja määrust, mis tagab selguse erakondade rahastamises, see on oluline, samuti tuleb tagada läbipaistvus assimileeringute jaotamisel ja samuti tuleb tagada ka erakondade poolse vastutuse ning aruandluse. ma ei arva, et me peaksime asuma kaitsepositsioonidele. erakonnad on olulise tähtsusega meie poliitilises süsteemis ja me peaksime siiski valima riiklike vahendite kasutamise, sest see tagab suurema sõltumatuse ja iseseisvuse erakondadele, kuid sellele küsimusele me peaksime lähenema väga selgelt ja läbipaistvalt ja tagama ka aruandluse. ja seda peaks äh, hõlmama ka määrus, mida aitäh härra Guerrerole ka teised kolleegid on äh, soovinud sõna saada, palun aitäh, härra esimees. aitäh nende heade sõnade eest. mis puutub härra Tafi poolt üles tõstatatud küsimust äh, kulude kohta. me võime siinkohal viituda, viidata ka Ameerika Ühendriikidele, kuid äh, ainult piiratud mahus kui me räägime siin neljast miljardist dollarist, siis me peame meeles pidama, et suuremas osas äh, olid need ähm, pärit erasektorist, seega tegelikult me ei tohiks võrrelda siin Euroopa olukorda Ameerika olukorraga. me peame esitama küsimuse, kas me tahame sellist demokraatiat, mis näeb ette ka poli-, erakondade sõltuvust. mina arvan, me oleme siin oma osakonnas äh, arutanud väga hoolega kõiki neid ähm, kulusid ning äh, vaadanud täpsemalt ähm, arvulisest seisukohast, mis siis toimub tegelikult? me äh, peame täpselt aru saama, mida, mis see ka kodanikele maksma läheb me peame välja tooma väga täpsed arvud ning mitte võrdlema neid arvu Ameerika Ühendriikidega. kui erakond luuakse, siis siin tekib küsimus, millised need tingimused täpsemalt on, kas Euroopa tasandi erakonda võib kuulda viis Euroopa Parlamendi liiget või peavad nad olema siseriiklikest parlamentidest pärit? millal, mis hetkel saab luua Euroopa tasandi erakonda? ma arvan, selles suhtes peab korraldama avaliku kuulamise selleks, et täpsemalt teada saada ja mõista seda, millal hakkab eksisteerima Euroopa tasandi erakond kuidas ähm, siseriiklikul tasandil saab ka valimistel osaleda milline on ka õiguslik alus Euroopa tasandi erakondadele, mitte ainult finantsilised aspektid, vaid ka juriidilised. väga sageli partei esimehed vahetuvad, näiteks Saksamaal on, kui on vaja asendada ühte esimest teisega, tuleb seda teha kohtu kaudu, nii nagu see toimub ka erinevate ühenduste puhul. meil oleks vaja erakondade jaoks palju lihtsamat menetlust, mis ei oleks nii bürokraatlik. mõtiskleme ka selle üle, millised võiksid olla erakondadele pakutavad soodustused ning lihtsustatud menetlused ning üritame panna ka oma arvamuse paberile. me võiksime ka avalikule kuulamisele kutsuda kedagi Euroopa Kohtust, sest ma leian, et küsimust tuleb käsitleda ka sellest aspektist, mis puudutab äh, finantseerimise paindlikkust, mis äh, puutub ka Euroopa institutsioonide finantseerimist, on teil ühe näite, kahe tuhande kümnenda aasta novembris teen ähm, ma plaane oma äh, järgmiseks aastaks, siis ma ei tea, millised teemad äh, on need, millega, mida ma pean käsitlema järgmise aasta augustis. samuti äh, peaks äh, finantsvahendites olema toodud paralleel nende tegevustega. me ei saa sageli oma ajakavast kinni pidada ning tegeleda sellega, mida me, millega me tahaksime tegeleda kui meil on liigne paindlikkus, kui seda paindlikkust on liiga palju, siis on oht, et äh, kõik muutub väga äh, loomuliku, loo-, loominguliseks ja ähm, juhuslikuks, seega me peaksime leidma kesktee, millal ja kus kohal on vaja muudatusi sisse viia. seega äh, tahaksin ka auto, audiitorite kogu arvamust kuulda, mis nemad arvavad, millal on mida on võimalik muuta ning mida ei ole võimalik. aitäh. Eh, suur tänu. Viljand, te viitasite vajadusele dokumenteerida sündmusi, ma arvan, et kindlasti on juba liikmesriikides rahastamiseeskirjade kohta mingisugune raport koostatud. komisjon on kindlasti seda teinud juba. aga me peame paluma selle ligipääsu. härra Brons, palun suur tänu. minu lähtekoht on see, et mina olen riikliku või Euroopa Liidu äh, rahastamise vastu üleüldse. kui pal-, äh, parteid ei saa oma toetajatelt ja liikmetelt raha piisavalt kokku koguda, siis tähendab seda, neil ei ole lihtsalt toetust, aga tekib küsimus, kas ettevõtted äh, või ettevõtete liidud saaksid, peaksid saama loa rahastada parteisid, mina arvan, et ei, aga kui siiski saavad, siis ähm, need parteid, kes ettevõtetelt raha ei saa, jäävad e-, ebasoodsasse olukorda. kui siiski Euroopa Liidu rahastamist lubatakse, siis vähemalt äh, raha peaks kulutama eesmärgi kindlalt minu arvates kuue kriteeriumi järgi. nimelt ähm, ühte parteid teistele ei tohi eelistada, nii nagu on varem juhtunud iseäranis Corbyti muudatusettepaneku tõttu kahe tuhande üheksandal aastal. mõned ütlevad siin täna hommikul ka, et Euroopa erakonnad on Euroopa lõimumise seisukohast olulised. kas see siis eeldab, et, et partei peab tõestama, et ta on pühendunud lõimumisele, enne kui ta saab taotleda Euroopa Liidu raha. tänan. aitäh, sõna on kolleeg Lambiarisel. aitäh, äh, härra esimees. ma tahaksin väga lühidalt käsitleda mõningaid äh, võtmeküsimusi, mis on siin raportis välja toodud. mis puutub äh, eelmise juhatuse arvamusi, siis, siis minu arvamus on siin esitatud väga lühidalt. esiteks, kuidas Euroopa Erakonda saab üldse asutada, millal teda hakatakse pidama erakonnaks, millal, millal ta seda veel ei ole? ning kuidas ta on ka Euroopa finantseerimisega seotud? tundub, et enamuse arvamus on see, ning ma loodan, et ka komisjon uurib seda võimalust, et ähm, üks liikmetest peab olema Euroopa Parlamendi saadik selleks, et oleks võimalik saada Euroopa tasandil äh, finantseeringuid. mis puutub praegu kehtivasse seadusandlusesse, siis äh, mulle tundub, et ähm, Euroopa tasandi erakond ähm, võib saada väga suuri finantseeringuid Euroopa tasandil, isegi kui nende seas on äh, riiklikud äh, parlamendiliikmed. ning milline peaks olema nende juriidiline staatus, selles suhtes on meil olnud väga pikk ja põhjalik debatt ning äh, me ei ole ühisele seisukohale jõudnud. härra Villand mainis juba seda, et me peaksime vaatma, vaatama, millised on eri liikmesriikides äh, seadusnõuded ning ka teistes äh, piirkondades selleks, et äh, meil oleks võimalik raamseadusandlus koostada. praegu on seadusandlus puudulik, kuid me ei tea veel täpselt, milline see peaks olema, kuidas neid auke täita, mis meil praegu on me oleme arutanud ka ühte teist küsimust, mis puutub Euroopa fonde, siis ähm, tundub, et juhatus leiab, et äh, see on vastuvõetav, kuid ma ei tahaks seda praegu täpsemalt käsitleda. see küsimus, kas kas Euroopa valimiskampaaniate jaoks peaks olema eraldi fondid, äh, osad that they get anyway uh, for these electoral campaigns. kas äh, ma arvan, et see küsimus tuleb esitada kõikidele erakondadele ja, äh, ja kindlasti see tasub ennast ära, kui seda arutada. siin tõstatatud küsimused on seotud muidugi ka annetustega. ma nõustun härra Guerreiroga täiesti avaliku rahastamise tähtsuse küsimuses, asi on selge Euroopa poliitiliste parteide regulatsioonid praegu võimaldavad ka erarahastamist ja, ja eraraha ka saadakse, aga juhatuses arutati, kas lage tuleb tõsta või peab see jääma samaks ja, ja kui tõsta, siis kui palju? peasekretäri ettepanekus on tõstmine ette nähtud, minu arvates on see väga kõrge tõus. teen kümme kuni kaksteist tuhat on tänane piir, peasekretäri ettepanek läheb kuni viiekümne tuhandeni era annetuse puhul ja minu meelest on see üsna kõrge. arutame seda juhatusel veel kord, aga alternatiiv on see, et meie komisjon ikkagi peaks oma seisukoha ka välja töötama, kui peasekretär on ettepaneku teinud. ja meie juhatuses tunneme, et sekretäriaadi juhatuse tehtud töö on väga hea, väga põhjalik, väga keeru-, käsitleb väga keerulisi küsimusi, olen välja toonud ainult mõned arutatud küsimused, võib-olla kõige huvitavamad ja kõige vastuolulisemad, ja muid ka, aga üldine arusaam on see, et me liigume õiges suunas oma soovitustega. erakonnad, kellega mina ja Viiland oleme kontaktis olnud, on nõus meie seisukohtadega ja nüüd läbipaistvuse kohta tahan öelda, et meie arvame, et eh, peaks olema üks audiitor kes siis auditeerib kõiki erakondi, kes äh, meilt äh, raha saavad, kes auditeerib Euroopa tasandi kõiki erakondi samade kriteeriumide alusel, sest minu arvates on väga oluline teatud kindluse saavutamine, et samad inimesed, kes on objektiivselt valitud, nende puhul kehtivad alati sarnased kriteeriumid Äh, see on kindlasti oluline samm täiendava läbipaistvuse suunas ja nõustun täielikult ka sellega, et erakonnad, Euroopa tasandi erakonnad on olulised, on väga olulised ja seetõttu peaksime kaasa aitama nende rahastamise läbipaistvusele. aitäh, kui keegi teine enam sõna ei taha võtta, siis annan sõna tagasi raportöörile, palun Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Suur tänu. Suur tänu, esimees. Ma olen teadmiseks võtnud kõik äh, märkused ja tahaksin öelda, et me oleme juba kavandanud kontrollikoja kutsumist äh, kuulamisele. Kontrollikoja esindaja osaleb kuulamisel. Samuti kutsume ka tuntud professoreid, kes tunnevad põhjalikult neid küsimusi, mis seonduvad erakondade rahastamisega ja põhiõigus, põhiseadusega ja jagavad meiega oma teadmisi. me kutsume ka Transparency International esindajad, et nad saaksid ka oma seisukohta väljendada, mitte ainult selle konkreetse raporti kohta, selle hindamisraporti kohta ja mitte niivõrd konkreetsete majanduslike aspektide kohta, vaid selle kohta, kuidas määrus, mis reguleerib Euroopa tasandi erakondade rahastamist, toimib ja mida see tähendab, kui luuakse Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks mingi fond avalikest rahastamisallikatest. nagu te teate, Euroopa tasandi erakonnad juba saavad Euroopa tasandil rahastamist kuid nad saavad äh, toetust ka oma liikmeserakondadelt. ja loomulikult sellega seondub ka annetajate aspekt, seega me kutsume kõikide äh, erakondade peasekretärid kuulamisele ja enne seda toimuvad mul nendega konsultatsioonid et nad siis avalikul arvamusel saaksid avaldada oma arvamust ja arutada ka nende sihtfondide loomise küsimust. see arutelu, kuhu kutsutakse kõik huvitatud osapooled saab olema selline, kus käsitles kõiki neid küsimusi ja me räägime ka variraportööride kaasamisest selleks, et tagada kõiki kehtivad, kõikide kehtivate eeskirjade range täitmine, kuid samas me räägime ka paindlikkusest. ma selgitan seda, sellest räägitakse ka äh, Klaus Velle raportis ja kahe tuhande kolmanda aasta määrus tegelikult aastal kaks tuhat seitse muudeti seega seda muudeti pärast eelmist hindamisraportit, sest hindamisraport koostatakse iga viie aastate järel. seega viimane hindamisraport koostati aastal kaks tuhat kuus. seega, kui meie komisjon eh, kiidab heaks kavandatud ajakava, siis pärast avalikku kuulamist koostatakse raporti projekt, millele järgnevad arutelud kõikide asjaomaste isikutega, toimub avalik kuulamine ja komisjonis toimub hääletus märtsis ja täiskogul aprillis. samas me peame äh, mõtlema ka Euroopa tasandil äh, erakondade äh, põhimääruse kohta, millega reguleeritakse erakondade tegevust ja see on otseselt seotud demokraatlike reeglite täitmisega mitte ainult liikmesriikides, äh, vaid äh, Euroopa Liidus tervikuna. seega kogu selle asja mõte on korraldada arutelu selleks, et rõhutada erakondade tähtsust, äh, tähtsust kui institutsionaalsete tegijate tähtsust, nende rolli Äh, mis võimaldab äh, rahva tahet väljendada. niisiis, me oleme antud päevakorrapunkti juba lõpetanud, ära käsitlenud. kas me oleme ka nõus ajakavaga? kahekümne kuuendal jaanuaril toimub avalik kuulamine ning äh, seega on meil võimalik minna üle ka avaliku on võimalik minna arutelu juurde. tahaksin rõhutada, kui oluline see teema on nii finantseeringute poole pealt, avalike finantseeringute poole pealt samuti on vaja, et eh, erakondade põhikiri oleks läbipaistev, et äh, see suurendaks Euroopa integratsiooni. ma tänan raportööri ning lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see puutub kodanikualgatust. tegemist on meie tänase koosoleku viimase punktiga, nagu te teate, siis me oleme juba väga tõhusalt töötanud antud teemal, me oleme juba äh, korraldanud rahvusdelegatsioonidega pika arutelu ning oleme arutanud spetsialistidega antud küsimust. täna esitavad raportöörid kolleeg Gurmai ja Lamassoor meile raporti projekti ning pärast seda peaksime me ka kokku leppima selles, et me alustame institutsioonide vahelist läbirääkimist selleks, et jõuda kokkuleppele. tundub, et keegi ei ole äh, selle vastu ning me loodame, et me jõuame kiire menetluseni ning lõpetame kõik esimese lugemisega ent selleks, et seda teha, peame me oma delegatsioonile andma ka mandaadi. sõna on raportööridel ning sõna saab eh, Zita Kurmai. aitäh! härra eesistuja, kallid kolleegid, Alain oma eh, töö jooksul jagasime me pidevalt oma ülesandeid, üks alustas, teine lõpetas konkreetse ülesandega, meie töö on olnud suurepärane, meie koostöö on olnud väga hea, ma tänan oma kolleegi Alain Lemasseri. me kõik teame, et uus kodanikualgatus on olnud kõikides Euroopa tasandi aruteludes väga kuumaks teemaks, kuna see on sees juba Lissaboni lepingus. ning see on ka iseenesestmõistetav, sest kodanikualgatus on väga ainulaadne võimalus Euroopa demokraatia uuele tasandile, uuele tasandile tuua ning kaasata Euroopa kodanikke poliitika tegemisse ning luua piiriülest debatti Euroopa teemadel. mis puutub artikkel üht, teist Lissaboni äh, lepingust, siis seal ei ole väga palju kirjas. seal on kirjas see, et vähemalt üks miljon liikmesriigi kodanikest võivad algatada või kutsuda komisjoni algatama äh, õigusloomet teemal, mis äh, kodanike arvates on vajalik selleks, et aluslepinguid rakendada meie Euroopa Liidu institutsioonide ülesandeks on see, kuidas see kõik praktikas toimuda saab. petitsioonikomisjonis olid ka meil kaasraportöörid, kes osalesid meie tööl, ma näen, et nad on juba kohale jõudnud tahan öelda, et me oleme täiesti teadlikud oma suurest vastutusest. tahaksin teile meelde tuletada, et eelmistel Euroopa Parlamendi valimisel osales ainult nelikümmend kaks protsenti kodanikest. see tähendab seda, et me peame väga hoolikalt uut meedet rakendama. see peab andma meile väga äh, tõhusa meetme selleks, kuidas meie ja kodanike vahelist lõhet vähendada või seda üldse elimineerida. Euroopa kodanikualgatuse suhtes on väga suured ootused ning sellega oleks võimalik vähendada frustratsiooni, mis praegu kodanike hulgas on. mõned liikmesriikidest on juba alustanud Äh, häälte kogumist ning me oleme pidanud neile ütlema, et me ei ole veel praegu valmis selle algatuse rakendamiseks, nii et peate ootama veidi. mulle tundub, et raport on äh, väga hea. ma näen, et ka Šeptšovitši meeskonnast äh, on siin esindajad ning ka nende töö on olnud suurepärane. komisjoni liikmed on samuti väljendanud oma arvamust, et nad on ähm, pidanud ähm, tegema tihedat koostööd ning et ähm, tulemused on kindlasti väga head. Olivia on äh, Aleni meeskonnas. meil on olnud väga hea koostöö siin Belgia eesistumise ajal ning kõik äh, osapooled on võtnud oma tööd äh, väga tõsiselt, suure vastutustundega ning äh, töö jätkub ka siis Ungari eesistumise ajal ja ma tervitan Ungari eesistumise esindajat praegu. Belgia eesistuja liikmetest tahaksin tervitada Oliviat, Olivieri, vabandust, ning ma pean ütlema, et meil on olnud äh, üle kogu Euroopa lugematul arvul debatte, arutelusid ähm, sel teemal, mitte ainult ähm, Euroopa Parlamendi liikmetega, vaid ka rahvusparlamentide äh, liikmetega. ning ma tahaksin meile kõigile meelde tuletada, et ähm, regioonide komitee ECOSOC on samuti olnud äh, väga aktiivne ning on avaldanud oma arvamust sellise uue meetme kohta. see on meie uus lapsuke, kui nii võib ütelda. niisiis äh, võin meie kõigi nimel ütelda, et äh, meie põhieesmärk on väga lihtne. me tahame, et äh, toimuks võimalikult palju kodanikualgatusi, kõikidele kodanikele anda võimaluse osaleda. seetõttu on vaja komisjoni ettepanekusse teha väga palju et-, muudatusi selleks, et kodanikud äh, tunneksid ennast äh, motiveerituna ning nad haaraksid sellest uuest meetmest kinni. kodanikualgatus õnnestub ainult siis, kui see on kodan-, äh, tarbijasõbralik, kasutajasõbralik ning et ta vähendab kodanike ja korraldajate hulgas frustratsiooni ning see on meie peamine eesmärk, parandada komisjoni ettepanekut kolmel viisil. me tahaksime, et see oleks kasutajasõbralikum. me tahaksime, et kodanikud ähm, saaksid rohkem teavet kodanikualgatuse kohta, see peaks olema tõhus demokraatlik äh, vahend, mida ei saaks äh, lihtsalt ära kasutada. see peaks olema suunatud meie kodanike äh, olukorra parandamisele see peaks suurendama osalusdemokraatiat ning ähm, kaasatud peaksid olema teemad, mis on Euroopa tasandil osal-, olulised. me peame tõhustama suuremat piiriülest koostööd, äh, deba-, debatti eri liikmesriikide vahel, me peame looma ka kodanike komiteed, korraldajad kui meil on seitsmest eri liikmesriigist kodanikud koos komitees, siis on äh, piiriülene debatt palju tõhusam. samuti äh, on ka seda äh, allkirjade lävendit arutatud väga põhjalikult mulle tundub, et siin ei ole, et see ei ole väga keerukas koguda kokku üks miljon allkirja kui komitee leiab, et äh, see on liiga keerukas, siis, äh, siis komitee äh, annab organiseerijatele, korraldajatele parema võimaluse allkirjade korraldamiseks komitee abil on palju lihtsam ühte miljonit allkirja kokku saada, sest neil on juba olemas esindajate võrgustik kõikidest nendest liikmesriikidest, mis lihtsalt ootavad, kuni ametlikult registreerimine ära toimub ja hakkavad siis allkirju koguma ärge unustage seda, et mina olen pärit Ungarist ning meie seadusandlus on üsna heal tasemel. niisiis, kui meil on eri liikmesriigid kaasatud, siis on ka eri äh, keeleversioonid esindatud ning äh, kogu allkirjade kogumine on palju lihtsam. kõige suuremat arutelu on meil olnud äh, sobivuse kontrolliga, kuidas siis kodanikele selgitada seda, et nad koguvad kokku teatud arvu äh, allkirju, siis aga vaadatakse nende taotlus üle ning äh, otsustatakse, kas nad saavad edasi minna või mitte. Äh, seega võib kogu nende töö minna raisku, seega palutakse kodanikel mitte mitte allkirja anda, enne kui ei ole projekt saanud, ähm, kodanikualgatus ei ole saanud ähm, heakskiitu komisjonis. mõistagi on meil olnud arutelu ka äh, selliste peame viitma siin ka andmekaitse, äh, andmekaitsele, ka erakonnad äh, saavad toetada kodanikualgatust, kui nad seda soovivad. ainult sellisel juhul, kui nende toetusel on täielik läbipaistvus, äh, me peame täpselt teadma, kes on allkirja taga ning milline täpselt see algatus on, enne kui otsustatakse, kas seda toetada või mitte. me peame tagama seda, et kodanikualgatust kodanikualgatusega seotud teave oleks kõigile kättesaadav. komisjon peab teavet jagama me peame meeles pidama ka seda, et kõik need kodanikualgatused, mis on ka õnnestunud, ei pea ilmtingimata äh, komisjoni äh, õigusloome algatamiseks. Äh, komisjonil on täielik pädevus otsustada, kas nad alustavad õigusloomega või mitte. me korraldame siis avaliku kuulamise ja vaatame kuidas koostööd teha institutsioonide vahel ja niisuguseid debatte korraldada. Euroopa kodanikel peab olema piisavalt informatsiooni selle kohta, kuidas funktsioneerib Euroopa kodanikualgatus ja see puudutab äh, kõiki registreerimiskriteeriume, kuni kuulamisteni ja kompensatsioonideni välja, vaidluste lahendamiseni välja ja seetõttu on oluline dialoogi pidada ka Euroopa Komisjoniga, nii nagu ka viimastel kuudel on toimunud. ootame suure huviga eh, teie kommentaare, sest me oleme veendunud, et Euroopa Parlament peab ühisrinde moodustama ja eh, jääma kindlaks oma seisukohtadele, kui me soovime kodanikke rohkem Euroopa Liidus kaasata. me kõik ju soovime seda ja me soovime ka Euroopa kodanikualgatuse reaalsuseks muuta, see on meie võlg kodanike eest. peaaegu aasta on möödunud sellest, kui Lissaboni leping vastu võeti võeti ja nüüd kodanikud võivad täiesti õigustatult küsida, mikspärast meie käsutuses veel ei ole seda demokraatlikku tööriista. mina võin ainult öelda, et me teeme kõik väga palju tööd selleks, et see Ähm, võimalus tekiks niipea, kui, äh, kui saab. Äh, aga äh, kiirustamine ei tohi muidugi ohustada meie töö kvaliteeti. Euroopa otsusetegijatena peame tagama selle, et Euroopa kodanikualgatust kasutataks õiguspäraselt ja kodanik, kodaniku, kodanike heaolu nimel see uus instrument on Euroopa tasandil täiesti unikaalne, see on nagu äh, tundmatus kohas vette hüppamine. me ju ei tea, kui sügav vesi on, aga me teeme kõik selleks, et Euroopa kodanikualgatus muutuks Euroopa Liidu edulooks. Äh, ma ei kahtle hetkegi, et äh, meie töös leiame endale uusi toetajaid, ootame suure huviga, kuidas praktikas see eh, vahend tööle hakkab ja loomulikult eh, ootame me ka Euroopa Komisjoni ettepanekuid, kui vaja, on ka eh, määrust muuta. suur tänu Alanile ja kolleegidele, kõigile ka petitsioonide komisjonist, kes meie tööle on kaasa aidanud. loodame me, et me saame tõesti midagi esmaklassilist nüüd korda saada, mis on, mis jääb kodanike teenistusse, tänan tänan Kurmele oma ettekande eest, nüüd aga paluksin ma Lamasseuril sõna võtta, aitäh. suur tänu, härra esimees. loomulikult jagan kõike seda, eh, millest rääkis aseesimees Kurmai eh, tahaksin toonitada ka, et meie ühistöö on olnud väga hea, aga kui te nüüd lubate mul veel täiendada tema sõnavõttu, siis tahaksin rääkida veidike töömeetodist ning sisust. meetodi puhul juba esimesest päevast alates oleme meie soovinud, et äh, parlamendi sees koos teiste institutsioonidega, Euroopa institutsioonidega ja ka muude institutsioonidega tehtaks äh, täiesti avatult koostööd, pidades pidevat dialoogi sooviga eh, laiapõhjalisele kokkuleppele jõudmist ja eh, detsembris, kui siis eh, hääletus toimub, soovime nii laia toetust kui võimalik, selleks, et rakenduks selline protseduur, mis ei toimi mitte ainult ühe huvigrupi huvides, vaid Lissaboni lepingust lähtudes luuakse uus äh, õigusvahend, mis äh, puudutab kõiki viitesadat miljonit Euroopa Liidu kodanikku. nüüd äh, põhiseaduskomisjoni esimees ja, ja fraktsioonide esimehed on moodustanud neljast raportöörist koosneva töörühma äh, sinna kuuluvad ka AFCO raportöörid ja me soovime, et neli põhifraktsiooni oleks esindatud selles töörühmas, mis siis koostavad siis raporti projekti. mitmed Euroopa Parlamendi komisjonid on koostanud oma arvamused, paljud on ka siin saalis, et meie arvamuste vahetuses osaleda. me oleme rääkinud siis, et kas SAFCO eh, raamistikus või fraktsioonide eh, raames korraldada mitmeid kuulamisi ja eh, loomulikult oleme tahtnud kaasata ka riik, riikide, liikmesriikide parlamentääre seetõttu soov, selleks, et saavutada kolme institutsiooni vahel kokkulepe, et juba ühe esimese lugemise käigus võtta vastu äh, uus määrus detsembris. meil on olnud nii ametlikke kui mitteametliku kontakt, mitteametlikke kontakte. ning äh, muidugi ma ootan ka teie kommentaare, kui te arvate, et me ei ole õiges suunas liikunud, aga nüüd mõned kommentaarid ka sisu kohta. meie filosoofia on olnud rakendada kogu kõiki võimalusi, mille annab meile alusleping. see tähendab seda, et algatus peab olema kodanikusõbralik nii pea, nii palju kui võimalik. see puudutab väga olulisi muudatusettepanekuid, mis me seoses Euroopa Komisjoni esialgse ettepanekuga tegime. mis on aluslepingute mõte, anda kodanikele võimalus vaidlustada Euroopa Komisjoni tegevust või kutsuda üles komisjoni eh, õigusloomelise ettepanekuga välja tulema, kaasates Euroopa Parlament ning eh, praegu on kolm kategooriat, kes võivad eh, ettepaneku komisjonile esitada, parlament, nõukogu ja Euroopa kodanikud. kodanikke muidugi peab kaasama piisavast erinevast äh, arvust liikmesriikidest. Äh, seega me soovime leida niisuguseid vahendeid, et ta äh, välja töötatud protseduur oleks lihtne, ligipääsetav kodanikele, et nad saaksid sellest kasu, nii nagu ka Euroopa Parlament praegu seda võimalust kasutab. samas peab ütlema, et tegemist ei ole mitte osalise osalemisega õigusloomeprotsessis, see on äh, poliitilise algatuse õigus, kuid juriidilise algatuse õigus jääb äh, komisjoni äh, ainupädevusse ja see ainupädevus on seotud Euroopa Komisjoni õigusega kõigepealt Eh, hinnata võimalust, kas on vajalik poliitiline tekst välja töötada, õigusloomeline tekst, see on tema privileeg, aga ka, eh, ka kohustus ja eh, see, selline õigus on tema jaoks monopoolne. just komisjon koostab teksti, parlament ja nõukogu saavad juriidiliselt teha kaastööd siis, aga ainult selle teksti põhjal, mille esitab Euroopa Komisjon. seetõttu seetõttu räägin konkreetsetest äh, meie ettepanekutest. kõigepealt me tahtsime, et ettepanek oleks kodanikusõbralik. see puudutab kodaniku õigusi, aga ka kodanike kohustusi. Äh, õigus äh, osaleda lihtsas protsessis ja siin on meil tohutu töö ära teha võrreldes Euroopa Komisjoni ettepanekuga, kes proovis kõike takistada, nõudis seal kolmesadat tuhandet allkirja või viitesadat tuhandet allkirja, kõigepealt see on täiesti ebareaalne. meie teeme ettepaneku ühendada eh, re-, allkirjade registreerimise ja lubatavuse kontrolli eh, ühe tingimusega, nimelt sellega, et eh, on vaja koguda seitse, kaheksa, üheksa allkirja mis ühendavad algatuse tegijaid, kes peavad esindama erinevaid liikmesriike ja peavad siis täitma teatud garantiitingimused. nüüd, nüüd jõuame selle hetkeni, kui liikmesriikidest miin-, miinimumarvust liikmesriikidest tulevad kodanikud on esitanud kodanikualgatuse ja e, sellest piisab, muid tingimusi ei tohi esitada. see e, on seotud siis lihtsuse nõudega, e, tervitan ka siin petitsioonikomisjoni esindajat, kes nüüd saabus meie hulka, muide nemad toetavad meie arvamust seoses allkirjade kogumise perioodiga, kas see peab olema kaksteist kuud või midagi muud, siinkohal tahame meie ka lihtsustada protsessi äh, lubades koguda maksimaalse arvu allkirju, nimelt oleme me rahul ka sellega, kui tegemist on kodanikuga, kes on vähemalt kuueteistaastane, nõukogu on sellega nõus, siis samuti tegime ettepaneku, et minimaalse riikide arvu kohta, mis peab üks viiendik, mis, mis peab olema üks viiendik liikmesriikidest. nüüd Äh, kodanikel on ka õi-, õigus saada informatsiooni protseduuri kohta ning äh, protseduuri edasimineku ja saavutuste kohta, selgitan, mis ma mõtlen selle all, ei tohi jääda lasta äh, kodanikke astuda protsessi, mida nad ei tunne ja mille tagajärgi nad ei mõista või mida nad valesti mõistavad. loomulikult on vaja juba algusest peale Eh, kõik selgeks rääkida ja seda me soovimegi selgitada eh, seletuskirjas ja eh, ka põhjenduspunktides. kui üks miljon allkirja on kogutud, ei pea tingimata selle tagajärjel seadusakt loodama. tegemist on siinkohal õigusloomelise protsessiga ja kodanikuõigus ja kodanikukohustus vabandage, ma tahtsin öelda, kodanikel on veel üks õigus, õigus äh, poliitilisele järelevalvele. kodanikualgatuse tulemus, kui on kogutud miljon allkirja, ei pea tagajärjeks andma uut uut Euroopa Liidu seadusakti või selle muudatust, seda otsustab Euroopa Komisjon ikkagi ja kodanike jaoks, kes allkirja annavad, peab see olema selge. aga meie petitsioonikomisjoni kolleegid muide nõudsid ja millega me oleme ka nõus, et projekt, raporti projekti saab parandada, nimelt seda, et kui kogutakse miljon allkirja, siis kodanikel on õigus teada saada, mis edasi saab, neil on õigus ära kuulatud saada, neil on õigus arutelule, neil on õigus nõuda komisjonilt, et nende ettepanek läbi vaadatakse ja kui õigusloomelist ettepanekut ei järgi, siis komisjon peab selgitama kodanikele, miks. ja kui konstateerime, et kodanike mure on õigustatud, aga seadust selleks ei ole, selle lahendamiseks ei ole vaja, siis on siiski meil poliitiline ja moraalne kohustus äh, leida mingisuguses muus vormis kodanike murele vastus. seetõttu äh, äh, äh, väga tähtis on protsessi lihtsus, anda informatsiooni täielikult protsessi kohta, selle kohta, mis, millega protsess päädib, millega mitte ja, ja samuti tuleb tagada kodanikele nii-öelda poliitilise järelevalve õigus kõige tähtsamad on kohustused, mis tulenevad aluslepingust ja, ja, ja alu-, ja meie põhiväärtused ja seetõttu ei tohi säte puudutada küsimusi, mis lähevad aluslepingute kohaldamisalast välja. algatus võib puudutada ainult Euroopa Komisjoni pädevusse jäävaid teemasid, mille puhul võib tõesti õigusloomelise ettepaneku teha. seetõttu nüüd tekib küsimus, kas me peame, näiteks küsimused, mis puudutavad Euroopa Liidu laienemist või siis aluslepingu muud kodanike algatuse pädevusse. lisaks sellele ka need, mis ei lähtu Euroopa põhiõigustest. me, ma tean ka, et ähm, Mm, mitmetel komisjonidel on meie komisjonist erinevaid arvamusi, aga selleks me olemegi kokku tulnud täna, et arutada neid küsimusi. meie arvame nimelt, et äh, seitse, kaheksa, üheksa kodanikku äh, võiksid kodanikualgatuse projektile alla kirjutada, loomulikult kui nad tulevad erinevatest liikmesriikidest ja see on nii-öelda protsessi käivitamiseks piisav, aga neil on täieliku läbipaistvuse kohustus selle kohta, kes neid poliitiliselt ja finantsiliselt toetab. Neid võivad hargmaised ettevõtted toetada, neid võivad erakonnad toetada, neid võivad poliitiliselt ja finantsiliselt kes tahes toetada, see on väga hea, midagi ei ole keelatud, aga neil on kohustus tagada täielik läbipaistvus eh, nii, et oleks teada, kes tegelikult on alla kirjutanud. nüüd loomulikult äh, põhiküsimus on kodanikusõbralik, aga äh, sõbralikkus, aga tähtis on ka liikmesriigi sõbralikkus. loomulikult me peame äh, ka arvestama valitsuste õigustatud muredega. riikide valitsused on eelkõige mures protseduuri teise faasi pärast, see tähendab, see puudutab allkirjade kogumist ja nende tõendamist. esimene faas on äh, lubatavuskontroll, registreerimine, teine on siis äh, allkirjade kogumine ja kolmas on siis poliitiline järeldus. nüüd äh, väga tähtis ja ma arvan, et meie pädevad komisjonid ka jagavad seda arvamust, et et meil peaksid ikkagi väga lihtsad vahendid olema allkirjade kogumiseks äh, et kodanikud ei peetuks, ei heituks protsessi käigus, kui nende käest küsitakse liiga palju täpsustusi ja dokumente ja nende identiteedi kohta mitmesuguseid andmeid. aga liikmesriigid, nemad ju vastutavad kodaniku või isiku tuvastamise e-, eest ja, ja selle eest, et, et topeltallkirju ei antaks ja, ja peab olema kindlasti kindel, et kuueteistaastane kodanik on ikka Euroopa Liidu kodanik, mitte ei tule kuskilt kolmandast riigist. seetõttu on vaja Euroopa Liidu liikmesriikidele ka teatud garantiid anda. muidugi liikmesriigiti on need garantiid erinevad ja siin tekibki sisuline probleem ja praegu sellest parlament ja, ja nõukogu arutavadki seda. muidugi protsess peab olema ka Euroopa Komisjoni sõbralik, Eh, see tähendab seda, et me respekteerime Euroopa Komisjoni rolli täielikult äh, vastavalt aluslepingutele, seega komisjonil on pädevus äh, leida kõigile aktsepteeritav lahendus, aga protsess peab ka Euroopa Parlamendi enda jaoks sõbralik olema. ja nüüd tekib küsimus. kui nüüd määrus tõesti on paika pandud. mida siis Euroopa Parlament teeb? kas me näeme määruses ette ka midagi parlamendile? parlamendi suhtumine on siin praegu väga piiratud olnud, mõeldes sellele, et mida vähem parlamendist räägitakse, seda rohkem saab tegelikult parlament ise sekkuda. kuidas? ma selgitan. meie parlament võib tegelikult tõstatada mis tahes teema ja algatuse sead-, ka seadus, õigusloomelisi ettepaneku teha mis tahes hetkel, korraldada mingisugune avalik kuulamine ükskõik mil hetkel. ja seda võib seostada nimetatud protseduuriga. kui parlamendikomisjon või, või ka fraktsioon või täiskogu soovivad julgustada kodanike algatust eh, või allkirjade kogumist või siis hoopis hoiatada teatud algatuste eest ja soovid, soovitakse siis äh, korraldada enne allkirjade kogumist debatt, siis parlament ei takista miski. kui parlament soovib aga sekkuda, kui sel hetkel, kui miljon allkirja on juba kogutud ja Euroopa Komisjonile on ettepanek tehtud, siis ei takista Euroopa Parlamenti ka midagi äh, sõna sekka ütlemast. igal juhul pärast komisjoni, äh, komisjoni ettepaneku tegemist et kui on õigusloomeline ettepanek tehtud, jõuab see niikuinii parlamendi kätte. aga kui nüüd äh, komisjon õigusloomelist ettepanekut ei tee, siis peab äh, komisjon selgitama, mikspärast uut seaduseprojekti ei koostatud ja siis võib juba jällegi debatti parlamendis koostada, äh, korraldada. aga nüüd tekib küsimus, kas ka teiste Euroopa Liidu organite poole võib äh, pöörduda, näiteks kas on vaja regioonide komitee, äh, majandus- ja sotsiaalkomitee, ombudsmani arvamust? formaalselt äh, nad muidugi ei ole protseduuri osalised määruse projektis, aga seda küsimus, see küsimus võib tõusetuda ja muidugi see võib äh, puudutada ka liikmesriikide parlamentide rolli. me oleme äh, me oleme arvamuste vahetuses liikmesriikide parlamentidega aru saanud, et nad ei soovi, et neid määruses mainitakse, kuid iga juhtum tuleb eraldi ilmselt lahendada seo-, sõltuvalt selle teema või, või selle algatuse teemast sõltuvalt sellest, mille, mida soovitakse sellega saavutada. seetõttu tuleb ikkagi täpsustada, mida meie Euroopa Parlamendis saame e, e, protsessi jälgimise käigus ära teha. kas see peab olema sätestatud määruses või arvame, et kui määrus vaikib, siis on meil ka vabamad käed. tänan. aitäh, härra Alen Lamassoor, teie ettekanne oli väga täpne, selge, põhjalik ning me peame tänama siin kõiki raportööre, eriti meie komisjoni liikmeid, kuna raport on koostatud väga põhjalikult ning suure hoolikusega. mis puutub nüüd sõnavõtte, siis esimene on äh, proua Höfner, kes on petitsioonikomisjonist ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. tänan, kolleegid. kaks kolleegi on nii põhjalikult juba kirjeldanud seda, mida minagi sooviksin öelda, et mul ei jäägi midagi lisada. ma olen äärmiselt tänulik toiminud koostööst. me oleme asunud eksperimendi teele ja esimest korda neli raportööri on teinud koostööd ühe raporti kallal parlamendis. kuigi juriidilises mõttes on kaks raportööri, üks petitsioonide komisjoni poolt ja teine põhiseaduskomisjoni poolt, mis on vastutav komisjon. kuid siiski me oleme teinud tihedat koostööd selle nimel, et kujundada parlamendi ühtne seisukoht selles küsimuses. ja ma võin isiklikult lisada, et see koostöö on olnud suurepärane ja mul on olnud suur heameel teha koostööd nende kolleegidega. meil on väga selged seisukohad ja ma usun, et need on võimalik saavutada ka ühisseisukoht selleks, et parlament saaks äh, läbirääkimistel nõukogu komisjoniga esineda tugevalt ühisel häälel. ma mainiksin neid aspekte, mille suhtes Diana Wallis ja mina äh, petitsioonide komisjoni poolt äh, esitame võib-olla veidi teistsugust seisukohta võrreldes sellega, mida varem mainiti Äh, kuid äh, ilma sissejuhatava kommentaarita ma tahan öelda, et kuigi töö on, koostöö on olnud suurepärane, ma olen kindel, et me jõuame ühisseisukohani äh, selle protsessi lõpus ja ühendame oma jõud, nagu me siiani oleme teinud, kuid kõige tähtsam seejuures on Äh, see aspekt, mille suhtes esinevad veel väikesed lahkarvamused, äh, puudutab parlamendi rolli ja kuulamist. meie jaoks on oluline, et, et kuulamine toimuks ja et komisjon arvestaks sellega me ei räägi siin vahetu demokraatia vahendist ja ei räägi sellisest vahendist, kus kodanikud langetavad otsuseid äh, seadusandlikes küsimustes. tegemist on osalusdemokraatia vahendiga, mis tähendab seda, et kodanikel on võimalus teha ettepanekuid. Äh, Alan Lamassoor juba rääkis ka õigustest ja kohustustest Äh, mis käsitlevad liikmesriikide arvu, allkirjade arvu, ajaperioodi ja sellega me loome võimaluse pidada diskursust kodanike ja institutsioonide vahel ja see diskursus peab olema kahepoolne, selleks on vaja väga selget korda. kui kodanikel õnnestub koguda miljon allkirja, siis komisjon peab sellisele algatusele reageerima. ja meie nägemuses komisjon on just see osapool, kelle poole pöördutakse selle algatusega ja komisjonil lasub ka vastutus avaliku kuulamise korraldamise eest. seda võib korraldada koostöös teiste institutsioonidega, sealhulgas ka parlamendiga ja meie seisukoht on, et parlament peaks olema kaasatud ja äh, võib kaasata ka teisi institutsioone, kuid see ei vabasta komisjoni tema ülesannetest põhjenduspunkt number seitseteist määruse eelnõus äh, hõlmabki seda aspekti ja samuti artikkel üksteist lõiget C. seega me sooviksime näha teatud ajaperioodi kehtestamiskomisjonile kolmekuulist perioodi äh, kontrolli teostamiseks enne avalikku kuulamist ja siis äh, aastapikkust perioodi, mille jooksul komisjon peab langetama otsuse kas teha seadusandlik algatus või mitte selle ette nähtud aastase perioodi jooksul. ja kas see äh, ettepanek lülitakse järgmise aasta tööprogrammi või tehakse mingi siduv avaldus selle kohta, äh, kui arvatakse, et seda ei ole vaja ja teiseks ma mainiksin ka veel ühte aspekti, kuna me siiski soovime lõppkokkuvõttes saavutada ühine seisukoht, äh, on, tekkisid meil teatud lahkarvamised ajakava suhtes. petitsioonide komisjonile tundus, et kaksteist kuud on liiga lühike ajaperiood kuid see sõltub loomulikult algatuse mõttest me ei loo mingeid vahendeid erakondade jaoks, see on mõeldud kodanike jaoks see ei ole mõeldud suurtele föderatsioonidele ja ühendustele, et hõlbustada äh, vajalike allkirjade arvu kokkusaamist. me loome sellist vahendit, mis võimaldab käivitada uusi rohujuure tasandil algatusi kodanike algatusi. kui see on mõeldud ainult nendele, kellel on juba niigi tugev lobi Brüsselis, siis eh, sellest kodanikud kasu ei saaks. me ei ole mitte eh, algatuste vastased, kui tegemist on mingi poliitilise protseduuriga Äh, siis võimaldab see vahendada äh, kodanikealgatuse jaoks vajalikke allkirju kiiremas korras kokku koguda, äh, kuid see vahend on suunatud rohkem uutele algatustele. ja selleks me peame ka oma kogemusi liikmesriikides tutvustama. ja liiga lühike ajaperiood oleks takistuseks taolistele algatustele ja kuna tegemist on piiriüleste algatustega, siis peaks ajaperiood olema pikem kui need ajaperioodid, mis on ette nähtud ainult ühe liikmesriigi piirides algatuste läbiviimiseks, kus on kasutusel ainult üks keel. ja kaheteistkuuline äh, ajaperiood tähendab seda, et kui see tähtaeg lõpeb ja ei ole suudetud miljon allkirja kokku saada, võib-olla on kogutud ainult üheksasada tuhat allkirja, siis need üheksasada tuhat muutuvad kehtetuks. ja algatuse korraldajatel ei ole enam võimalust vajalikku allkirjade arvu kokku saada ja seetõttu me ei näe mingi õiguslikku algatust, et see ajaperiood, äh, õiguslikku põhjendust, et see periood peaks piirduma kaheteist kuuga, me teeksime ettepaneku kaheksateist kuud. on tehtud ettepanek ka kakskümmend neli kuud, me leiame, et kaheksateist kuud on mõistlik kompromiss ja need olid need äh, erinevused seisukohtades. kuid need on äh, väikesed erinevused, me oleme ära kuulanud kõikide osapoolte seisukohad, kuid siiski meil on koostatud suurepärane töödokument, raportöörid on teinud suurepärast koostööd ja see uudne eksperiment peaks olema näiteks selle kohta, kuidas me suudame tegutseda piiriüleselt. nii palju mul siis lisada oli hetkel ja muud küsimused on teile juba suurepäraselt esitatud ja ma ootan huviga, mida teistel on öelda selle küsimuse kohta. enne kui ma annan sõna kolleeg Tahvile, kes seda palus, annan ma sõna proua Sigmundile, kes on äh, majandus- ja sotsiaalkomitee raportöör kes on juba juulikuus oma arvamust esitanud siin meie juures, ma tänan teda selle eest. kas te soovite sõna võtta, palun? Ich danke auch den Berichterstattern und tänan, esimees, ma olen väga tänulik selle võimaluse, et eh, täna teie ees osaleda. ma tänan raportööri selle eest, et mul on võimalus osaleda selles arutelus ja mul on hea meel, et põhimõtteliselt me jagame samu eesmärke ja murepunkte seoses selle algatustega. ma nõustun siin avaldatud seisukohtadega, et see ei ole vahetu demokraatia vahend, vaid kodanike äh, julgustamise vahend ja meie arvates see vahend on mõeldud selleks, et luua nõnda euroopalik demos äh, ja kujundada diskursust Euroopas ja avaldada positiivset mõjet kodanikele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjon on huvitatud äh, tööst äh, selle teemaga selleks, et äh, kujundada Euroopas välja selline kodanikkond, kes on huvitatud selles mehhanismis osalemisest ja mul on hea meel, et mul on võimalus osaleda Põhiseaduskomisjoni koosolekul ja rääkida sellest, kuidas Euroopa kodanikke kaasata Euroopa institutsioonide tegevusse. meie oma komisjonis peame samuti otsustama, kuidas meie soovime osaleda selles protsessis. tänan, sõna on kolleeg Tahvil. ma olen väga äh, tänulik äh, kõikide nende ettepanekutest, kuid äh, minul on paar kommentaari. esiteks, parandusettepanek neli, mis puudutab liikmesriikide arvu, kust peavad allkirjad kogutud olema. alus lepingus on kirjas, et nad peavad olema pärit suurest arvust liikmesriikidest. ning kui me eh, aluslepingut koostasime, siis me panime selle sinna meelega sisse, sest me tahtsime, et eh, kodanikualgatus ei piirduks riiklike eh, algatustega mina leian, et üks viiendik liikmesriikidest on äh, piisav arv. vabandust, ma leian, et see ei ole piisav arv ning ma leian, me peaksime jääma komisjoni pakutud ühe kolmandiku juurde tundub ka, et raportöörid pakuvad välja, et allkirjad peavad olema pärit ühest viiendikust liikmesriikidest. mis aga puutub kodanike komiteest, siis räägitakse seitsmest liikmesriigist. üks viiendik kahekümne seitsmest on kuus, kui ma ei eksi. seega ma ei näe seega ei ole me siin äh, sidusad ning ma leian, et olukord on veider. parandusettepanek kuus, äh, mis puudutab kodanike komiteed, siis äh, ma ei saa päris täpselt aru, milleks see üldse vajalik on ka aluslepingust ei ole mainitud kodanike komiteed räägitakse ainult miljonist kodanikust. mulle tundub, et kui me sunnime kodanikele peale kodanike komitee moodustamise, mille liikmed on pärit seitsmest liikmesriigist, siis ei ole see üldse ei ole see üldse põhjendatud, meil ei ole seda tegelikult vaja. see on täiesti mõttetu lävend. nii, ma olen täiesti kindel, et et äh, see nõuab väga suurt pingutust, et sellist komiteed üldse luua, mis oleks ka seaduslik. see on üks järjekordne äh, bürokraatlik äh, tõke kodanike teel ametiühingud ning äh, kodanikuorganisatsioonid äh, leiavad kindlasti mooduseid, äh, kuidas sellist tõket ületada, kuidas sellest välja tulla, kuid tavaline kodanik on kindlasti järgmistes raskustes, sest ta peab leidma kuus ko-, kaaskodaniku, kes on pärit teisest kuuest liikmesriigist, kellega siis äh, koos tööle hakata. mind hämmastab asjaolu, et äh, et, et tegelikult kõik need sellised head ettepanekud ei saa ju alguse nendes komiteedes vabandust, et kõik head ettepanekud ei ole pärit äh, äh, et ka te, et ka teised komisjonid ei tee häid ettepanekuid, äh, mõistagi AFCO teeb alati häid ettepanekuid. minu ettepanek valimisreformi puhul paneb paika teatavad valimisorganisatsioonid ning pakub välja ka kahanevat et äh, proportsionaalsust ning see peaks panema paika, kuidas me kohti jagame siin äh, parlamendis. ning mul on hea meel, et need äh, kaks seadusandlust käivad praegu käsikäes ning liiguvad samas suunas. küsimus selle kohta, mis äh, toimub siis, kui algatus äh, on äh, tehtud, milline osa on Euroopa Parlamendil selles suhtes, et kui algatus puudutab parlamenti, ka nõukogus on mitmed vanad liikmesriigid, mis võivad algatada õigusloome projekte mitmetes justiits- ja siseküsimustes. kas me välistame sellised tundlikud teemad kodanike, kodanikualgatusest? ning ainult äh, parlament ja nõukogu saavad äh, nendel teemal. härra Lamassoor juba väitis, et tema arvates äh, aluslepingute muutmine ei tohiks olla kodanikualgatuse võimaluses sees. mina leian, et kodanikele on väga keeruline selgitada Äh, seda, et komisjon ja parlament saavad algatada ainult aluslepingute äh, muutmise õigusakte. kui näiteks miljon kodanikku tahavad oma algatust äh, läbi viia, siis siis peaks äh, see olema ka võimalik, kui nende muudatusettepanek on mõistlik. ning viimaseks, äh, mis saab siis, kui kodanikualgandus näeb ette eelarve äh, muutmist? näiteks kuidas finantseeringuid jagatakse, kuidas see eelarve jagatud on, ning seda ka mitmeaastases ähm, raamistikus et ka seda, sellist ettepanekut või sellist algatust ei peaks äh, komisjon üldse registreerima. kuigi see võiks olla täiesti mõistlik äh, ettepanek. sõna on kolleeg Schulzil. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich nochmal ausdrücklich. Suur tänu, esimees. Ka mina sooviksin äh, tänada kõiki neid, kes on osalenud selles töös. Äh, terve rea kuude jooksul on toimunud väga aktiivne tegevus, on toimunud arutelud fraktsioonides me kuulasime ära erinevad seisukohad, äh, kuulsime seda, et on toimunud konsultatsioonid ka erinevate organisatsioonidega, on toimunud arutelud parlamendis. ja tegelikult parlament on omaks võtnud selle vahendi ja hakanud sellega tegelema. ja niiviisi äh, on loonud äh, seose ka avaliku aruteluga ja nagu eelkõnelejad ütlesid, on oluline. arvestades seda, et valimistel osalemismäär oli väga madal, me tajume demokraatia defitsiiti ja mõtleme selle peale, kuidas suurendada kodanike osalust. ma ei taha arutada neid erinevaid lähenemisviise äh, ja tehnilisi tingimusi. Äh, on võimalikud igasugused lävendid kehtestada. Äh, tuleb mõelda sellele, millised võimalused on suurema arvu kodanike kaasamiseks kuid mina tahaksin rääkida minu jaoks olulisest küsimusest, mis on sisulise tähendusega ja puudutab muudatusettepanekut number seitse, äh, mida ka täna mainiti äh, ja see seondub vahetudemokraatia ja osalusdemokraatia vahelise suhtega. me peame väga hoolikalt sellele mõtlema, sest kodanike äh, ootused Euroopa Liidu poliitikate suhtes. on sageli seotud sellega, äh, mida nad ise tajuvad poliitikas. me ei tegutse ju mingisuguses vaakumis, kõik tasandid on olulised selles protsessis ning kodanikud äh, seatakse konkreetsesse olukorda ja äh, nad peavad mõistma ka, millal neile avanevad poliitilised võimalused äh, oma panust teha sellesse protsessi. ja me peame arvestama ka kodanike ootuste ja lootustega, mis on sageli väga kõrged ja kui me ei selgita neile piisavalt hästi, et tegemist ei ole vahetu demokraatia vahendiga me võib-olla saadame vale signaali, kui me räägime sellest, et Euroopa tasandil um, on levinud rahulolematus ja et me peame midagi tegema selle ületamiseks, äh, siis me peaksime mõtlema sellele, et me peaksime võib-olla teksti sisse viima lõike, äh, mis käsitleb just seda teemat, seda nõnda halli tsooni kuna on teatud aspekte, mida Lissaboni leping ei hõlma, kuid siiski, mis on legitiimse huvi aspektid kodanike jaoks. poliitikud on kogenud eh, seda, arvestades poliitilist olukorda Euroopas äh, ja seda, mis toimus pärast aluslepingute muutmist ja miks ainult poliitikud peaksid sellistele küsimustele mõtlema, miks mitte kodanikud? me elame keerulisel ajal ja tegemist on teemadega, mis konkreetselt mõjutavad inimeste elu ja seetõttu minu ettepanek on, on sisse viia äh, teksti selline lõik, kus selgitatakse, et need teemad, mis ei ole hõlmatud nimetatud instrumendiga, peaksid samuti olema võimalikud ning tuleks pöörduda nõukogu ja parlamendi poole üleskutsega midagi ette võtta selle nimel. et arvestada kodanike algatusega ja juhtida komisjoni tähelepanu ka nendele küsimustele, mis ei ole selle tekstiga hõlmatud. ma tänan teid, me peame kaksteist kolmkümmend lõpetama, mul on siin praegu kirjas kuus sõnatahtjat, siis me peame ära kuulma ka komisjoni esindaja, me peame andma sõna veel kord Lamassoorile ja Gurmaile ning äh, pean ütlema, et ma pean praegu sõnavõtjate nimekirja äh, kinni panema, sulgema, rohkem enam sõnavõtjaid ei saa sõna. ning äh, ka lihtne matemaatika ütleb mulle, et iga sõnavõtja saab ainult kolm minutit, mitte rohkem. niisiis, igas sõnavõtja ning annan sõna oma kolleegile. proua Jäädemägi, ma püüan rääkida lühidalt. oli hea kuulda, et koostöö raportööride vaheline koostöö on olnud suurepärane, sest nagu härra Lamassoor ütles, eh, et on oluline saavutada nii suur eh, toetus sellele raportile kui vajalik kuid ma tahaksin peatuda mõningatel punktidel, mis puudutab äh, läbirääkijate mandaati selle dokumendiga seoses. minu arvates on oluline, et parlamendi eesmärk oleks, et see kodanike algatuste mehhanism oleks nii lihtne ja kasutajasõbralik kui võimalik ja nagu siin kirjas on, kõige olulisem seejuures on, on et vastuvõetavuse kontroll äh, tuleks läbi viia äh, nii varases staadiumis kui võimalik, sest kui see toimub hilisemas etapis, võib olukord muutuda väga keeruliseks. ja veel neljas punktki sellest dokumendist, äh, kus on öeldud, et et parlamendi soov on, et äh, allkirja andjatelt nõutaks nii vähe isikuandmeid kui võimalik, ma täiesti nõustun, et passinumbrist või ID-kaardi numbrist piisab, need on vajalikud andmed. samas ma tahaksin rõhutada äh, veel mõningaid teisi lisapunkte, minu arvates on oluline, et äh, vastuvõetavuse otsuseid Äh, oleks võimalik edasi kaevata Euroopa Kohtusse ja Euroopa Ombudsmanile. kui need on põhjendatud. ma arvan, et kodanike jaoks on see oluline ja samuti ka parlamendi jaoks. ja pa kaks isiklikku seisukohta. ma nõustun kolleegi Dafiga, kes ütles, et et need kodanikealgatusi võib kasutada ka asutamislepingute muudatuste nõudmiseks ja ma arvan, et tuleks arutada ka selle küsimusega seotud muudatusettepanekud. ja minu teine isiklik seisukoht, minu jaoks on raske mõelda, et allkirja andjad on ainult kodanikud ja mitte residendid. ma arvan, siin tuleb lähtuda võrdse kohtlemise põhimõttest ja ka praktilistest kaalutlustest, kui kogutakse allkirju ja on ka residente, kes elavad selles riigis, kes soovivad oma allkirja anda, kuid ei saa ja seetõttu ma soovin, et me võtaksime selle aspekti veel kord läbi aitäh. sõna on kolleeg Kavats, Koratsal, vabandust. võib rääkida, mis keeles ta tahab. Eh, kuid eh, soome keel ei ole ette nähtud. Eh, kui te soovite minu keeles, itaalia keeles rääkida, siis mul on hea meel. aitäh, esimees Äh, on hämmastav, et üks äh, itaallane ütleb äh, Itaalia nime valesti. ma lähen edasi inglise keeles ning ma tänan kõiki raportööre, et nad on olnud niivõrd avatud ning et nende töö on olnud niivõrd tõhus. mulle tundub, et Äh, see, kus me praegu oleme, see asjade seis on äh, väga hea. libes me hääletasime eelmisel nädalal juba mõnedel teemadel. ma alustan lihtsamast ning lähen siis äh, keerulisema poole. nimelt avatus ja kaasatus ning see, et me muudame Euroopa Liidu kodanikele lähedamaks me võime, peame andma võimaluse Euroopa kodanikele, kes elavad kolmandates riikides, samuti võimaluse algatustes osaleda. artikkel seitsmes on see kirjas libes, me võtsime selle muudatusettepaneku vastu. alaline elamisluba peaks olema üks kriteerium, kuid samas me peame arvestama ka kodakondsust võtame näiteks Belgia. siin on väga palju mitte belglastest kodanikke, kes elavad eh, Brüsselis. nii et eh, kui alalise elamisloa põhjal arvestada, siis nad ei saaks eh, siin oma allkirju anda. seega mina pakun välja arvestada alalist elamisluba ning ka kodakondsust rahvust. ma olen väga nõus sellega, mis ütles Lamassöör, et finantseeringu koha pealt peab olema täielik läba, läbipaistvus. ma leian ka, et peaks olema keelatud saada finantseeringuid poliitilis-, erakondadest ning franks-, fraktsioonidest. me ei saa ju finantseerida kodanikualgatusi äh, äh, Euroopa Parlamendi kaudu. ma leian, et see on äärmiselt oluline. läbipaistvus on siin äärmiselt oluline, sest see annab meie kodanikele äh, selgelt mõista, et me oleme väga rangelt vastu igasugustele kuritarvitamistele poliitilisel tasandil samuti tahaksime me toetada libes juba vastu võetud muudatusettepanekut. teine punkt puudutab otsedemokraatiat ja osa, esindusdemokraatiat. mõistagi jääb õigusloome komisjoni osaks, kuid kui meie, kui meid on näiteks seitse saame õiguse eh, poliitilise algatuse tegemiseks. meil on õigus eh, esindusdemokraatia kaudu oma asja ajada, kui me teame, mida me tahame, mida me tahame. me tahame suuremat osalust, me tahame, et Euroopa Liit oleks kodanikele lähemal, siis me peame olema eh, selged ning äh, et, et mõistagi te võite toetada algatuse tegijaid. see ei ole loomulik, äh, selline olukord, see ei ole kooskõlas meie eesmärkidega. ma tänan esimest äh, kolleeg Koratsa, me peame lõpetama. jah, esimees, ma lõpetan koha ning ma kutsun teid kõiki toetama ettepanekuid. aitäh, nüüd on sõna kolleeg Pronsil. suur tänu. sõnad kodanikualgatus näitavad, et ettepaneku sisu peab jääma kodanike kätesse referendumitel äh, ja valimistel saavad kodanikud ainult väga piiratud valiku põhjal otsustada, aga nüüd kodanike algatuse sisu on hoopis midagi muud ja algatuse tegemine peab olema kodanike käes ja äh, samas on see kõik üsna petlik, tegemist ei ole mitte eh, eh, anonüümsete kodanike kätte, kätte mingisugune algatusõigus anda, pigem tahetakse kontrollida seda, mida, milline õigus kodanikel üldse on sõna võtta. ja seetõttu öeldakse, et, et artiklis kolm, et kodanikealgatus ei tohi olla või, või peab olema tõsine, samuti ei tohi ta olla vastuolus põhiväärtustega Euroopa Liidus, väärikus, võrdõiguslikkus, inimõigused, kõik need on ju väga head põhimõtted, enamus inimesi arvab, et nad on demokraadid ja respekteerivad ka inimõigusi, aga väga sageli, võib-olla isegi tavaliselt on äh, kodanikud mures äh, oma õiguste pärast, mitte nende vastaste või sõprade õiguste pärast ja kui Euroopa Liit räägib inimõigustest, siis tähendab see seda, et et räägitakse liberaalide äh, õigustest ja ei olda liberalismi vastu. nüüd kodanike algatusõigus äh, piirdub siin õigusega Euroopa projekti toetada ja neil ei ole muid, muide midagi vastu öelda Euroopa Komisjonile, kui komisjon ei võta kuulda kodanike õig-, algatust see õigus on sarnane ajalehe, ajakirjanike õigusega, mis justkui lugedes tekiks lugejale. koostööd teha, nõustuda, plaksutada, öelda ja, ja ja toetada seda, mida on lubatud öelda, see, see ongi kõik, see ja, ja, ja lisaks sellele ma tahaksin öelda, et üldse peab allkirjade koge-, kogumise aeg olema pikem, neid võib elektrooniliselt koguda, neid peab rohkematest riikidest koguma, aga need detailid tegelikult muutuvad täiesti ebaoluliseks, kui äh, algatust hakatakse subjektiivselt hindama. Ja, angesichts der beschränkten Redezeit komme ich direkt. Järgmine kõneleja, palun baasun kohe asja juurde, arvestades äh, ajapiiranguid. räägid, siin räägiti kodanike komiteest ja AFCO ja petitsioonide komitee, komi-, komisjonidel on tegelikult äh, eriarvamused siin. näiteks kas kolm liikmesriiki või seitse kodanikku. Äh, võib ju pidada ka kolme liikmesriigi täiesti piisavaks, aga seitse liikmesriiki on minu meelest juba liig-. teiseks, õiguslik alus, selle äramärkimine registreerimisel. AFCO näeb ette äh, leebema ettepaneku, äh, leigema kriteeriumi võrreldes Euroopa Komisjoniga õiguskomisjon, kes pidevalt õigusliku aluse küsimustega tegeleb, muide hoiatab eh, sellest, eh, õiguslik alus tuleb ära märkida, sest tegemist on ju poliitilise iseloomuga algatusega ja kui tekib küsimus näiteks nagu Küprose puhul, siis on, on hinnanguid olukorrale raske anda, kui ei ole teada, mis on äh, õiguslik alus. järgmiseks äh, mina helistan AFCO äh, allkirjade kogumise ettepanekut, nimelt arvatakse, et nimi ja elukoht piisavad, aga tegelikult mina olen selle vastu, sellepärast et Baieris Saksamaal on selliseid juhtumeid, kus näiteks isa ja poja nii ees- kui perekonnanimi on sarnased. poeg võib ka üheksateistaastaselt veel oma isa kodus elada, seega on aadress ka sama ja seetõttu tuleb allkirju alati kontrollida, aga kui allkirja näidised ei ole, siis on see võimatu muide, kui äh, ka telefoniraamatut kontrollida, siis on näha, äh, et Hans Schmidti nimi esineb kümnel leheküljel Berliinis ja äh, arvestades kõiki neid inimesi, kes ühel territooriumil sarnase nimega võivad elada, tuleb kindlalt arvesse võtta ka sünniaastat ja, ja isegi sünnikohta nüüd rääkides äh, ID-kaardist, tuleb arvesse võtta, kas äh, liikmesriigid on nõus sellega. Suurbritannias ei ole üldse ID-kaarti, neil on äh, sotsiaalkindlustusnumber, Saksamaal näiteks on aga sotsiaalkindlustusnumber või pensioninumber ja liikmesriigid peavad saama ikkagi valida, millist numbrit isiku tuvastamiseks kasutada petitsioonide komisjon äh, pakkus siin kaheksateistkuulise tähtaja välja, mina olen selle vastu ja argumenteerin oma seisukohti, nimelt referendumil Berliinis äh, on meil ikkagi otsustatud äh, allkirjade kogumiseks kuus kuud jätta. aga selleks peab olema õiguslik alus, juba kaksteist kuud on, on, on piisavalt pikk. viieldi muide, viieteist kuu jooksul võib olukord muutuda, võib ka juriidiline olukord muutuda, kes tuleb viieteist kuu pärast tagasi ja allkirjade juurde? meil on mitmesuguseid algatusi, mis on äh, paralleelsed äh, ja, ja mille ajaraam on, on sarnane, aga ma arvan, et ikkagi algatusi tuleb üksteise järel äh, ähm, läbi vaadata ähm, ja, ja samas ma äh, toetan ka petitsioonide komisjoni ettepanekut korraldada pärast allkirjade kogumist ka avalik kuulamine. seda me peaksime AFCOs toetama, tänan. Eh, suur tänu, esimees mina tahaksin südamest õnnitleda erinevate komisjonidest pärit raportööre, kes osalesid selle raporti koostamisel. ja minu eriline tänu kuulub äh, äh, proua Zita Gurmaile, härra Lamassuurile, kes on olnud edasiviivaks jõuks äh, selle AFCO raporti koostamisel äh,. siin on politoloogia põhi seaduse aspektid olulised ja seaduse koostamisel on teatud piirangud, kuid me peaksime teid õnnitlema, et siis teil õnnestus äh, vähendada neid piirangute arvu nii palju kui võimalik. ja see on oluline, sest see tugevdab kodanike rolli Euroopa projektis kuid ma tahaksin tõstatada paar küsimust, mida me peaksime põhjalikumalt uurima. kõigepealt, me peaksime teatud äh, algatused välistama, vältima neid ja see seondub vastuvõetavuse kriteeriumiga, kui on tegemist algatustega, mis on suunatud mingite määruste vastu, äh, mis on vastu võetud Euroopa Liidus vahetult enne seda seetõttu me peame tagama, et ei teki legitiimsuse konflikt otsedemokraatia ja osalusdemokraatia kontekstis. seega me peame pöörama tähelepanu sellele, mida ütles härra Duff. kui nõukogu või komisjon on juba teinud mingi seadusandliku algatuse või kui on äsja vastu võetud mingi Euroopa Liidu tasandi määrus, siis ma arvan, et teatud piiratud aja jooksul peaksid kehtima teatud piirangud taolistele algatustele, et ei jääks mulje, et see algatus on suunatud äh, Euroopa Liidus äsja võetud otsuse vastu. see ei oleks alaline lahendus, see oleks ajutine kodanikualgatus, võib tekkida veidi hiljem, kuid mitte vahetult pärast määruse vastuvõtmist. mis puudutab erakondade Äh, osalemist korraldajatena ja äh, nendes kodanike komisjonides, tuleb tagada selle, et need komiteed ei moodustata mitte vahetult ega ka kaudselt erakondade põhjal. loomulikult me ei saa takistada teatud erakondade liikmetel selles komisjonis osalemisest, kui nad on otseselt seotud selle poliitilise erakonnaga. sest ka nendele kuuluvad need õigused, mis kuuluvad Euroopa Liidu koda, tavakaubaneegelga, kuid me ei soovi, et erakondade juhid ega ka mitte erakondade põhiorganite liikmed istuksid eh, nendes komisjonides härra Traskovski, kõigepealt ma õnnitleksin raportööre suurepäraselt tehtud töö puhul ja ma usun, et selle töö viljad, nagu Allamassuur ütles oma sissejuhatavas sõnavõtus, on suunatud sellele, et kodanike algatus oleks kodanikusõbralikumad ja kuidas nüüd seda õigesti öelda, ma ei tahaks kasutada karme sõnu Euroopa Komisjoni aadressil, nagu mõned kolleegid seda tegid. Äh, algne ettepanek ei olnud ju suunatud selle kodanikealgatuse blokeerimiseks, äh, kuid loomulikult tekkisid mingid äh, kartused ja seetõttu on hea, et me suhtume asjasse optimistlikumalt ja olen võtnud eesmärgiks selle algatuse kodanikusõbralikumaks muutmise. ja üks suurepärane näide sellest, kuidas raportöörid on sellega toime tulnud, eh, siis see puudutab taoliste algatuste registreerimise aspekti. komisjoni algses ettepanekus oli välja pakutud õiguslik alus, millest kinnipidamine oleks olnud väga raske, sest me teame, eh, kuidas eh, juristid teinekord ka meie institutsioonides õigusliku aluse ära kasutavad Mm, tehti ettepanekuid ka sellest sättest loobumiseks, kuid äh, me nõustusime aluslepingu sellise sättega, mis on asjakohane ja minu arvates see on täiesti hea kompromiss ja näitab meie lähenemist sest meie soov ei ole muuta algatuste läbiviimine raskeks, nagu võib teinekord tunduda komisjoni algse algatuse põhjal. kuid siiski äh, me soovime, et ka kodanike korraldajatel lasuks teatud vastutus, sest on oluline, kui kodanikud teevad mingisuguseid ettepanekuid, et nad mõistaksid, äh, kas seda on võimalik kaitsta aluslepingute lähtudes või mitte. see võimaldaks meil teatud määral kaasata neid aruteludes, eh, millised on aluslepingute sätted ja mida aluslepingud meil võimaldavad teha. ja see eh, veel kord rõhutab dialoogi olulisele, olulisusel dia-, eh, institutsioonide ja kodanike vahel. ma nüüd juhiksin tähelepanu muudatusettepaneku kolmkümmend üheksa et need allkirjaandjad, kes elavad kolmandates riikides, ja mõningad on seda valesti tõlgendanud allakirjut, kelle alaline elukohta kolmandas riigis peetakse pärinenud sellest liikmesriigist, mille kodanik ta on. ma arvan, et me peaksime seda sätet edasi arendama, et tagada suurema selguse ja kui me ütleme, et Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad alaliselt kolmandas riigis, oleks asi selgem, selle asemel, et öelda alakirjutanud, kelle alaline esu, alaline elukoht on kolmandas riigis. aitäh tuli veel üks palve sõna saada, kui te räägite väga lühidalt, siis te võite seda saada. tänan, esimees, ma tahtsin öelda, et, et äh, kaasraporteerid palusid, et me anname mitteametliku mandaadi, et nad saaksid arutada seda äh, vastavas, vastutavas komisjonis pärast tänast arutelu ja tänase koosoleku valguses ma usun, et me võime neil, neile volitused andnud tingimusel, et nad meid regulaarselt teavitavad asjade käigust. jah, selles äh, suhtes olen ma juba oma seisukoha öelnud. Äh, ma arvasin, et see on iseenesestmõistetav, nüüd on sõna härra Tahvil. Taken for granted ma ei arva, et ähm, sellele peaks niimoodi lähenema, arvestades seda, et tänase arutelu käigus on tõstatatud mitu olulist küsimust, äh, mis vajavad lahendamist komisjonis. ma ei usu, et et selle mandaadi teises lõigus, kus räägitakse seitsmest isikust koosnevast kodanike komisjonist ja need seitse isikut peavad olema seitsmest liikmesriigist. ja ma leian, et ka kolmanda lõike suhtes on olnud märkimisväärseid erinevuste lahknevusi, kus räägitakse erinevast lävendist liikmesriikide arvus ja kuigi ma austan väga meie raportööre, ma siiski kahtlustan, et me ei suuda seda tähtajaks äh, lõpuni lahendada. ja me ei peakski üritama äh, seda lõpule viia esimese lugemisega kiirmenetluse korras. ma arvan, et meil on vaja aega äh, oma muudatusettepanekute esitamiseks ja täiendavate ähm, aspektide kaalumiseks mm, raportöörid võivad ju väita, et nad konsulteerisid kõikide huvitatud osapooltega ja on selge, et, et äh, konsultatsioonide ring on olnud väga lai. kuid tegemist on siiski esimese korraga, kui me oma komisjonis seda raporti projekti käsitleme ja seetõttu ma arvan, et kuigi me oleme väga tublid, me ei suuda seda nii kiiresti lõpule viia ja selles küsimuses, kõikides küsimustes ei ole veel üksmeelt saavutatud. ma tahaksin selgitada meie seisukohta pärast Andrew Duffy sõnavõttu ma arvan, et läbirääkimised äh, raportööride vahel ja ka mitteametlikud läbirääkimised saavad alga, alata ainult siis, kui meie komisjonis on hääletus toimunud ja meie komisjoni seisukoht on kujundatud. ja siis tekib äh, mandaat. ja seetõttu me loodame, et nad teavitavad ka meid sellest, kuidas nad on asjades edasi viinud. Eh, me peaksime minema edasi nii kiiresti kui võimalik ning vastu võtma selle raporti, seega me peaksime panema paika ajakava, mis oleks äh, väga tihe ning äh, parandusettepanekute tegemiseks on aega ainult viieteistkümnenda oktoobrini. minu arvates on kõik enam-vähem äh, selge, me paneme kõik paika ning siis järgneb arutelu. kolleeg Mendes ütleb, et ametlikult ei saa nõukoguga läbirääkimisi avada, enne kui me ei ole hääletanud siin komisjonis kahekümne üheksandal, kahekümne kolma, kolmekümnendal novembril on meil ette nähtud debatt ning äh, siis me räägime ka parandusettepanekutest. ma pean esimehena siin välja tooma asjaolu, et mina olen esimees ning ma ei sekku väga asjade käiku, kuid mul on mõningaid kõhklusi. tegemist on väga tõsise algatusega ning me peame seda võtma väga tõsisena, näiteks vanusepiirang. ning ka kodanike isikusamasuse tuvastamine või kindlaks tegemine, et nad on ikka need nad on need tõesti need kodanikud, kes nad väidavad olevat. mõnedel puhkudel oleks võimalik äh, küsida ka passi numbrit või äh, ID-kaardi numbrit, äh, kuid tundub, et see ei ole, ähm, et, et sel, seda teed me ei lähe. mina ei ole nõus äh, kollektiiviga, kuid me peame siiski hääletama, niisiis ma panen pakun välja, et viieteistkümnendaks novembriks esitate te oma parandusettepanekud ning äh, kuu lõpus on meil arutelu, äh, sõna on TAFil. jah, ma olen nõus äh, selle ajakavaga. mis päev millal see viieteistkümnes november on, kas järgmisel nädalal? kuid oodake. see on esmaspäev ilmselt. ja see saabub kiiremini, kui ma arvasin. kuid me siiski me saame nädalavahetusel selle nimel tööd teha. ja kui me paneme tähtajaks eh, esmaspäeva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 ma tahan teid tänada, kuid ma siiski leian, et me peaksime edasi liikuma. me peame komisjonis nii kiiresti kui võimalik kokku leppima ja me soovime asja edasi viia ja seetõttu ma pooldan kavandatud tähtaega ja ma kordaksin seda ka koordinaatorite koosolekul, et need mitteametlikud ja ametlikud läbirääkimised on sellised, kuhu kaasatakse kõik fraktsioonid ja mitte ainult need, kust raportöörid pärit on, vaid et kogu arvamuste spekter on kaasatud, sest eh, nimetatud vahendi puhul tuleb tagada arvamuste paljusus, kuid ma arvan, et kõikide arvamuste koondamine aitab meil tulemuslikult saavutada edukad jää-, tagajärjed läbirääkimistes teiste Euroopa Liidu institutsioonidega. niisiis, viieteistkümnes november jääb paika ning parandusettepanekuteks ning kuu lõpp jääb aruteluks, ametlikku mandaati ei ole mõistagi on võimalik mitteametlikult äh, läbi rääkida, kui me oleme lõplikult hääletanud, siis on meil võimalik äh, ka paremini ähm, kokku leppida selles, et kes sellesse nõupidamisgruppi äh, kuuluvad, kas te olete minuga nõus? me peaksime nüüd ära kuulma kolleeg, kolleegi komisjonist, palun. suur tänu, härra esimees, teen lühidalt kõigepealt tahaksin tänada kõiki suure töö tegijaid, aitäh raportööridele eh, kõigi nende konsultatsioonide eest, mis peeti, kuidas meid kaasati, me oleme üsna optimistlikud selle protsessi suhtes. tahaksin välja tuua kaks-kolm olulist punkti, ei taha üle korrata seda, millest juba on räägitud eelmistel koosolekutel tahan välja tuua need, mis meie jaoks on tähtsad, vajavad rõhutamist või on, või lausa on uued. kõigepealt see küsimus, äh, kuidas seostada kodanike komiteed ja, ja lubatavuskontrolli või vastuvõetavuskontrolli. see teksti selgitamiseks peab ütlema, et äh, meie loobume sellest mõttest, et lubatavuskontroll peaks toimuma pärast kolmsada, kolmesaja tuhande allkirja kogumist muudatusettepanekus kakskümmend seitse on ka vastav sõnastus, meie arvates on tegemist edasiminekuga, see on seotud väga tihedalt Kodanike Komitee algatusega. selle protsessiga saab nii käiduda ainult siis, kui juba algusest peale oleme kindlad, et tegemist on äh, tõelise Euroopa kodanike algatusega, mitte nii, et keegi hommikul ärkab üles ja, ja tuleb välja mingi algatusega ja siis kõik peavad jä, selle pika protsessi jälle, jälle läbi tegema iga, iga kord, kui kellelgi hommikul mõni mõte tuleb. kuulasin ära ka Andrew Duffy, peab ütlema, et me ei saa kõike kõige varajasemas etapis ju kontrollida, mingisugune filter peab olema, mõtleme ka endale, kujutage ette, kui keegi ei leia kuute erineva riigi kodanikku üles oma mõttetoetuseks. kuidas me saame siis kujutada ette, et ta suudab miljon allkirja koguda? ajapiirangute puhul tahaksin veel ühe ähm, muide, muudatusettepanekud äh, kakskümmend ja nelikümmend viis näevad ette mm, kahte kuulamist. kõigepealt räägitakse kuulamisest, kus komisjon äh, võtab organisaatorid vastu sel-, selleks, et äh, neile täpselt selgitada, millised asjaolud seonduvad algatusega. see on see esimene ärakuulamine see ei ole lihtsalt kirjavahetus komisjoni ja korraldajate vahel, peab toimuma tegelik kohtumine ja mingisuguseid raskusi meil sellega ei ole, aga see teine kuulamine, kus projekti järgi peaks olema kohustuslik ja jällegi komisjon peab koos, korraldama selle kuulamise ja siin võib tekkida poliitilisi raskusi. komisjon on ju kodanike algatuse adressaat seetõttu ta ei ole võib-olla neutraalne võrreldes nüüd või, või ne, korraldajate seisukohast ja, ja seetõttu peab nõudma küll kuulamist, aga avalikku kuulamist ja meie arvates peaks selle kuulamise, avaliku kuulamise organiseerima äh, Euroopa Parlament, sellega võivad minu meelest korraldajad nõustuda ja, ja Euroopa Komisjon saab ka korraldamises kaasa lüüa ning äh, tulla oma esindajaga kohale, aga meie arvame, et see kas siis petitsioonide või, või asjaomase komitee, komisjoni ülesandeks parlamendis peaks ikkagi selle avaliku kuulamise korraldamine jääma. nõukogu esindaja, palun. suur tänu ma teen samuti lühidalt. kõigepealt lubage eesistuja Belgia nimel tänada raportööre eh, selle eh, raporti, raporti projekti eest, eh, mis tegeleb väga olulise teemaga. nimelt see on üks esimesi olulisi määrusi, mis ka peaks jõustuma Lissaboni lepingu vastuvõtmise järgselt ja ähm, muidugi on oluline saavutada kompromissid põhiküsimustes ja ma loodan, et me suudame teie mureküsimusi ka arvesse võtta. mitmel puhul äh, kõnelused äh, on siiski näidanud, et nõukogu jaoks on osad küsimused väga delikaatsed ja sel puhul soovime me teie suuremat äh, vastutulekut. toon nendest ainult ühe välja, selle tõstatasid ka mitmed teie komisjoni liikmed see puudutab allkirjade kontrollimist. nõukogu jagab täielikult teie eesmärki muuta määrus nii lihtsaks ja kodanikusõbralikuks kui võimalik. usaldusväärne instrument äh, peab olema ka meie eesmärgid teenistused, nimelt me peame saama kontrollida allkirju. siin räägiti ka liikmesriikide sõbralikkusest määruse puhul, minu meelest sellel on tule, sellel on, on, on tulevikku ja kindlasti toetajaid nõukogus. kindlasti tuleb liikmesriikides kasutada kõiki võimalusi selleks, et arvestada nii haldussüsteemi tehnilisi äh, aspekte selleks, et äh, isikusamasust tuvastada allkirjade puhul. ja selle ma tahtsingi siin välja tuua. Äh, muide, liikmesriikidele tekitab probleeme ka minimaalne vanus ja äh, rakendamistähtaeg. seetõttu Äh, ootan edasist koostööd, viljakat koostööd Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel nii mitteametlikul kui ka ametlikul tasandil. tänan. E- aitäh. ma tänan ka tõlke, kes on oma tööd suurepäraselt teinud ning äh, kes peavad töötama veel viis-kuus minutit, sest ma annan nüüd sõna raportööridele. palun, Alen Lamassuur suur tänu, härra esimees, suur tänu. suur tänu, härra esimees, suur tänu tõlkidele. tuleksin siis tagasi nende korraldajate komiteede juurde, mis peaks koosnema seitsmest eh, inimesest, seitse on juba arv. Eh, see on äh, taevatähtede arv, mida nägi juba, mida vanad kreeklased nägid juba ilma teleskoobita. nüüd äh, kindlasti on olemas äh, side äh, algatajate arvu ja liikmesriikide vahel, liikmesriikide arvu vahel, aga kuus, viis liikmesriiki igast üks organisaator, see pole halb. aga nii, nagu komisjon ütles, praegu, internetiajastul, kui kodanik ei ole võimeline leidma kuute-viite toetajat erinevatest liikmesriikidest, kuidas ta siis oleks võimeline kolme aastaga miljonit allkirja koguma? minge eh, eh, Facebooki, kui te, muide, seal kirjutab president Van Rompuy prantsuse keeles Jaapani haigusid. iga kord muide, kui ta, kui ta loob ühe haiku, on tal kümne minuti jooksul juba viiskümmend erinevat kommentaari nendele tulnud, kujutage ette, mis toimub praegu. aga nüüd aluslepingute muutmise teema. kui me määrusesse nüüd kirjutame, et kodanikealgatus võib, võib vaidlustada aluslepingut, siis läheb see asi ju Euroopa kohtusse, ega me seda ei saa. aga siin komisjoni esindaja ütles ka, et et viide sellele, et on vajadus leida niisugune sõnastus, mis oleks piisavalt äh, paindlik, kui kodanikud tõesti soovivad äh, aluslepingu sätteid muuta äh, komisjonile peaks jääma mingisugune manööverdamisruum, et ka aluslepingut käsitleda, aga niimoodi ametlikult ei saa küll öelda, et kodanikud saavad nõuda aluslepingule muutmist. kolmandaks, isiku tuvastamine, te nägite, millised eriarvamused täna välja tulid? me teeme ühe kompromissettepaneku nimelt seoses liikmesriikidega, sest tõesti on neid, kes on järele andmatud. Soovime nimelt, et määrusesse ei, ei võeta mitte kohustus ID-kaardi esitamiseks, aga allkirja andja peab olema kohustatud ütlema, millist, millise ID-ga, millise öö, ähm, isikut tõendava dokumendi ta esitab, kui on vaja kontrollida tema allkirja. nimelt ta võib esitada näiteks juhiloa või passi või, või äh, sotsiaalkindlustuskaardi või mis tahes. see on minu arvates võimalus kompromissi leidmiseks. proua Koratsa Pilt tegi ka ühe ettepaneku, nimelt ähm, loomulikult peavad allkirjaandjad olema Euroopa kodanikud. aga siis äh, võib muidugi küsida, kas Poola kodanik, kes elab Poolas või Poola kodanik, kes elab Belgias, et kas nad mõlemad on Poola kodanikud või, või on üks Belgia kodanik, see küsimus on kindlasti lahendatav. me tahame ikkagi, et äh, Euroopa kodanik, kes Siberis või USA-s elab, saaks ikkagi ka äh, osaleda algatuses. aga äh, need Euroopa Liidu resident, kes on kolmandate riikide kodanikud, nemad ei saa. samuti ütles proua Pilt, et et tuleb välist, et Euroopa Parlamendi liikmed tuleb välja arvata korralduskomiteede seast. mind see šokeerib, kuidas teha, kuidas saab siis kodanikke jagada kaheks, koda-, parlamendisaadikud ja muud kodanikud kui me nüüd seda mõtet, mõttearendust järgime, siis minu arvates hakatakse vahet tegema parlamentääride ja, ja teiste kodanike vahel. kui näiteks võetakse ära eh, kohaliku omavalitsuse liikmete õigus, see on ju ka rumal. Eh, me ei saa, võimalus, lahendus võib olla selles näiteks, et me ütleme nii, korralduskomisjonis, komisjonis peab olema seitse äh, liiget, välja arvatud parlamendiliikmed. seitse oli ju maksim-, minimaalne arv, see võib, komitee võib ka saja viiekümnest inimesest äh, koosneda. isiklikult äh, mina oleksin sellega nõus äh, ja viimaks kolleeg Gerele tahaksin öelda, et muide, hiljuti võeti Euroopa Liidus üks äh, üks seadus vastu, pikki aastaid arutati see nõukogus parlamendis ja nüüd tuleb kodanikualgatuse, tahab selle kõik põrmustada, mis teha? vot see on küsimus. Okay, yes, I know our äh, ma tean, et tõlgid on olulised, ma tahan tänada teid selle arutelu eest ja avaldada lootust, et meie töö saab olema kvaliteetne ja te aitate meid heade muudatusettepanekutega selle saavutamisel, kuid ma tahan kõigile selgelt öelda, et, et kõigepealt me püüame saavutada head konsensust ja äh, ma väga loodan, et aitate meil seda konsensust säilitada, suur tänu sekretäriaadile ja kõigile meeskonnaliikmetele ma juba avaldasin tänu komisjonile ja nõukogule ja seega äh, Äh, tagame selle, et me suudame teha head tööd ja ma tänan ka meie esimeest, kes on kogu seda protseduuri juhtinud ja ma tänan ka kodanikuühiskonna esindajaid, kes osalesid selles töös. jätkame ja tagame selle, et ettenähtud tähtajaks me esitame head muudatusettepanekud. aitäh, niisiis meie koosolek, mis on olnud väga viljakas, on läbi saamas, võtame kokku. esiteks me võtsime endale eesmärgiks lõpetada tööd äh, selle aasta sees, teiseks me konstanteerisime, et äh, meil on äh, põhimõtteline üksmeel, detailides üritame me raportööride abiga ning arutelu läbi üksmeelele jõuda. ma tänan teid. nii, üks asi veel, mis on väga oluline. ma kinnitan, et muudatusettepaneku tegemiseks on aega viieteistkümnenda novembri keskööni. mina soovin Äh, vabandust, äh, tõlgid äh, Inglise kabiinist eksisid. koosolek on lõppenud, aitäh.